proua Hübneri ja härra Laineni raport, mis puudutab äh, valimisi käsitlevat Euroopa Liidu õigust ja selle reformimist. ja ma paluksin, et te jääksite teile ettenähtud aja raamesse, sellepärast et me oleme juba praegu oma pakkumist maha jäänud, nüüd on sõna proua Hübneril. Thank you uh,, chair aitäh, äh, äh, president, me oleme siin sellepärast, et me otsustasime muuta Euroopa vali-, Parlamendi valimiste seadus, äh, seaduse pärineb aastast tuhat üheksasada seitsekümmend kuus ja me teame, et Euroopa on sellest ajast saadik väga palju muutunud, nii Euroopa ulatus on suurenenud kui ka Euroopa integratsioon on sisuliselt muutunud ka Euroopa Parlament on oluliselt muutunud, parlamendi suurus on muutunud ja parlamendi pädevused on muutunud. me oleme nüüd kaasseadusandjad, meil on väga suur mõju otsustele ja inimeste eludele ja seetõttu ei ole sugugi üllatav, et me tahame ka äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta valimisseadust äh, uue reaalsusega vastavusse viia. siin raportis rõhutatakse, et Euroopa Parlamendil on õigus äh, otsustada, kuidas toimuvad äh, tema valimised. meil kõigil on Euroopa Parlamendi saadikutena sarnased kogemused. me oleme kõik kogenud Euroopa Parlamendi valimisi, mis on äärmiselt riikliku iseloomuga. Euroopa teemasid valimiskampaania käigus ei arutata Euroopa mõõde äh, selle demokraatliku protsessi puhul nähtav ei ole ja seetõttu oleme teinud ettepaneku tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta Euroopa valimisseadust muuta. Äh, me anname oma ettepanekuga Euroopa Parlamendile õiguse otsustada kuupäeva üle, mil valimised toimuvad. me palume, et liikmesriigid hoolitseksid selle eest, et kõik kodanikud, kes töötavad või elavad väljaspool Euroopa Liitu, äh, saavad õiguse ja võimaluse hääletada. samuti Äh, näeme ette mehhanismi topelthääletamise vältimiseks, palume, et liikmesriigid looksid tingimused valimiseks äh, ka elektroonilisel teel, kas siis interneti teel, posti kaudu, inimesed, äh, kellel on liidu, liikumispuuded, saavad sellest kindlasti ka aru ja ma tean, et mõnedele kolleegidele valmistab internetihääletus muret, aga seda saab muuta turvaliseks, meil on näide Eestiga kus algasid internetihääletused kahe tuhande viiendal aastal ja suur osa eestlastest otsustas kasutada just seda. sellel aastal kolmkümmend protsenti eestlasi hääletas interneti teel me soovime ka valimisnimekirjade osas rohkem soolist võrdõiguslikkust ja me teeme ettepaneku ühtlustada ka valimisprotsessi mõned elemendid, nagu näiteks valimisnimekirjade koostamine ja samuti on äh, liikmesriikide erakondadel võimalik valimissedeli kaudu teavitada valijaid, millise Euroopa erakonnaga nad on liitunud, kodanikud peaksid seda teadma. Nende ja teiste meetmetega üritame muuta Euroopa Parlamendi valimised tõeliselt Euroopa valimisteks ning suurendada kodanike huvi äh, nendel valimistel osalemises sest tegemist on Euroopa otsuste langetamise olulise komponendiga ning lõpetuseks tahaksin öelda, et inimeste mõju Euroopale algab sellest, et nad teadlikult osalevad Euroopa Parlamendi valimistel. aitäh ja nüüd saab sõna härra Lainen. lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, Euroopa Parlament on maailmas ainulaadne me eh, peame inimestele andma võimaluse kahekümne kaheksas liikmesriigis ühise parlamendi valida Äh, selline asi on võimalik ainult Euroopa Liidus, äh, muuhulgas äh, need valimised tekitavad kahekümne kaheksas liikmesriigis ka mõningaid probleeme ja kuigi Euroopa Parlamendi valimised on toimunud juba kaheksa korda, ei ole me midagi eriti ette võtnud, et neid puudusi kõrvaldada ja seetõttu äh, teeme me nüüd järjekordse katse esitada ettepanekuid järgmisteks Euroopa Parlamendi valimisteks kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. räägime sellest, kuidas neid läbipaistvamaks teha, demokraatlikumaks teha ja nagu öelda, neid ka euroopalikumaks teha Äh, proua Hübner juba viitas sellele, et äh, me oleme teinud soovitused liikmesriikidele ning äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta valimisseadust tahame muuta. Nendes soovitustes räägime sellest, kuidas laiendada juurdepääsu Euroopa Parlamendi valimistele. me tahame ka noort põlvkonda kaasata, et nad ka nendel valimistel osa võtaksid. väga paljud noored inimesed äh, saavad eh, paljudes riikides juba eh, kuueteistkümneaastaselt minna Euroopa Parlamendi valimistele eh, ning me leiame, et näiteks riigid on tõestanud, nagu näiteks Austria, et valimisea võib langetada kuueteistkümnele aastale. noor põlvkond on internetipõlvkond, kes on, soovib klikk ühe klikiga valida ja seetõttu tuleb neile see anda ka võimalus ning e, valimine kirja teel on e, samuti e, mitte kõigis riikides võimalik, sest et pühapäeviti paljud inimesed tahavad lihtsalt kodus olla või golfi mängida. niisiis me peame, me oleme märganud et mõnedes liikmesriikides valmivad valimisnimekirjad alles seitsmeteist päeva enne valimisi, kuidas siin üleüldse mingit valimiskampaaniat saab teha? me ütleme, et vähemalt kaksteist nädalat enne peavad vali Äh, mis nimekirjad valmis olema, siis on vähemalt võimalik äh, kolm äh, kuud teha oma valimisringkondades valimiskampaaniat. ja me tahaksime ka, et nende valimiste Euroopa iseloom oleks esiplaanil. meil on endiselt ju riiklikud arutelud ning Euroopa mõõde jääb nende valimiste juures kaduma, läheb kaduma, nii et, et me peame vaatama, kuidas me näiteks kas või valimissedelitel äh, Äh, võiksime panna ähm, ka äh, need erakonnad, äh, kes siis koduerakondadega seotud on Euroopa tasandil. ja mis puudutab nüüd neid juhtivaid kandidaate, nagu me Euroopa Komisjoni presidendi valimistega, see oleks ka hea mõte Eh, eh, jah, loomulikult eh, oleks suur samm edasi ka, kui oleks sooline tasakaal, kui me saavutaksime selle viiskümmend protsenti, viiskümmend protsenti, paljud erakonnad ja paljud liikmesriigid seda juba teevad, miks mitte ka teised. võib-olla kaks tuhat üheksateist on selleks natuke liiga vara me, me, me mõtleme, et selle võiks saavutada võib-olla aastal tuhat üheksa, tuhat, kaks tuhat kakskümmend neli ning kahekümne, kahekümne kuues liikmesriigis on valimiskünnis kolm protsenti, miks mitte kehtestada see ka teistes riikides, nii et, et meie teeme ettepaneku, et võib-olla tõsta isegi see äh, läbi kuni viie protsendini. mõned toetavad äh, riikide üleseid nimekiri aga kõik ei ole selleks valmis, AFCO komisjonis koostatakse raportid sellel teemal. meie parlament on juba korduvalt otsustanud, et meil oleks vaja Euroopa teemadel sügavamat arutelu, nii et, et kallis kolleegid, ma loodan, et te neid pragmaatilisi ettepanekuid toetate, aitäh. Monsieur Garrigue, est-ce que j'ai bien compris? lugupeetud kolleeg, kas te soovisite sõna, kas te soovite härra Lainele esitada sinise kaardi küsimuse? kui jah, siis palun, teil on sõna, juhul kui härra Lainen on sellega nõus. olgu. Äh, kas te teate neid analüüse, mõlemad on koostatud Euroopa valimisseaduste kohta äh, äh, üks pärineb veebruarist, teine septembrist üks, ühe on koostanud Andrew Duff, valimisseaduse ekspert, siin teises öeldakse ei Euroopa valimiskünnisele. kas te teate, et on koostatud pooleaastase vahega kaks uurimust, mis annavad täiesti erinevaid tulemusi Euroopa Parlamendi valimiste protseduuri kohta? härra Lainen. härra Lainen kallis kolleegid, AFTO komisjonis oleme me seda korduvalt arutanud, me oleme seisukohal, et valimistel peaks kõikidel olema võrdsed võimalused kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, me oleme täna olukorras, kus paaris riigis on null koma kuue protsendi häältega võimalik saada mandaat ja eh, teistes liikmesriikides on vaja vähemalt kolm protsenti, siin ei ole mitte mingisugust tasakaalu ning kolm protsenti kõigil oli meie ettepanek Äh, ning see on ka äh, see uusim poliitiline liin, mida AFCO komisjoni enamus toetab. Äh, nüüd on sõna komisjoni poolt proua Kretsu. Euh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud raportöörid demokraatia on Euroopa Liidu aluspõhimõte ning see tähendab seda, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad kasutama oma pädevust vastavalt äh, kõige kõrgematele standarditele, mis puudutavad esindatust äh, ja aruandluskohustust. Euroopa Komisjon ning Euroopa Parlament on siinkohal ühel meelel, meil tuleb suurendada Euroopa Liidu demokraatlikku legitimiseeritust ma õnnitlen seetõttu Euroopa Parlamenti selle ettepaneku puhul, millega tahetakse äh, muuta Euroopa Parlamendi saadikute muutmist. AFCO komisjon äh, hääletas seda ettepanekut äh, pärast proua Hübneri ja härra Laineni ettepanekut ning kui see ettepanek nüüd ka raportina vastu võetakse, võib see kaasa tuua suure demokraatliku läbimurde Euroopa projektis me kõik teame ju, et Euroopa projekt on suurepärane, kuid samas väga valusalt sündinud projekt. viimastel Euroopa valimistel võttis komisjon ka arvesse seda, kui keeruliseks ähm, või kui teistsuguseks muutub olukord pärast Lissaboni lepingut, kuivõrd Euroopa Parlament saab nüüd valida Euroopa Komisjoni ja võttis arvesse ka Euroopa Parlamendi soovi lasta määrata juhtkandidaadid üle-euroopalistest fraktsioonidest, et valida Euroopa Komisjoni president. ja nii ka tehti ning Jean-Claude Juncker sai enamuse häältest, enamik Euroopa Parlamendi uutest liikmetest toetas teda ning seetõttu ning seetõttu nimetaski nõukogu ta komisjoni presidendikandidaadiks ning parlament äh, kinnitas ta ametisse. Need äh, uued valimised tähendavad seda, et tegelikult on ka Euroopa Komisjoni president nüüd rohkem otse valitud, ta on kodanikule lähemal ja me loodame, et tulevikus suureneb veelgi Euroopa otsuste tegemise demokraatlik legitimis-, legitimiseeritus ning et see aitab kaasa ka sellele, et sünnib tõeline euroopalikult poliitiline pere Euroopa Komisjon toetab seda, et poliitikud on kohustatud rohkem ähm, aru andma oma otsustest ning et juhtkandidaadid tuleb kinnitada hiljemalt kaksteist nädalat enne valimisi reform võib aidata tuua Euroopa protsessid ja siseriiklikud protsessid ka üksteisele lähemale sellepärast, et Euroopa poliitilised äh, fraktsioonid saavad nüüd laiemat äh, kõlapinda ning erinevad äh, ringhäälingu saated kampaania ajal teevad kandidaadid inimestele paremini tuttavaks. ma arvan, et siin on mõistlik märkida, et tegelikult oleme kõik kannatanud selle all, et Euroopa teemalist debatti piisavalt ei peeta ja seetõttu on väga oluline, et liikmesriikide poliitilistel peredel ja fraktsioonidel on samuti edaspidi otsustav roll selles, et suurendada läbipaistvust ja teha kodanikud teadlikumaks sellest, kui oluline on see, et nad annaksid oma hääle ka Euroopa valimistel. Euroopa Parlamendi valimistel on kehtestatud ka minimaalne künnis kõikide liikmesriikide jaoks, et jagada ähm, kohti ning ühtlasi püütakse selle ettepanekuga tugevdada Euroopa valimiste tähtsust üldiselt. see minimaalne künnis muudab Euroopa Parlamendi toimimise kindlasti tõhusamaks, vähendab killustamise ohtu ja eh, hõlbustab eh, stabiilse enamuse moodustamist. me oleme tihti rääkinud sellest, et osalusdemokraatia on kriisis see tähendab seda, et lahendused peavad olema poliitilised, et eh, tuleb äh, julgustada inimesi rohkem osalema poliitilises töös ja seetõttu on mul väga hea meel, et ähm, poliitiline valimisõigus, aktiivne valimisõigus antakse ka neile kodanikele, kes elavad kolmandates riikides ja kellel nüüd on äh, võimalik äh, oma hääl anda. see on kasulik äh, poliitilistele fraktsioonidele, Euroopa Liidule tervikuna ja väga oluline on ka naiste küsimus, sest raportis räägitakse ka soolisest tasakaalustamisest ja see on samm väga õiges suunas. ma olen olnud tegelikult ju ka teisel pool läbirääkimiste lauda ja rääkinud äh, sookvootidest, olen pärit sellisest riigist, kus olen ka tihti pidanud ütlema oma ähm, kaasmaalastele, et sookvootide küsimus on oluline kuid paljudes riikides on sookvootidega ja naiste esindatusega katastroofiliselt halvasti, seda nii parlamendis kui kohalikul tasandil on väga hea, et me seda küsimust äh, rõhutame. samuti on väga oluline rääkida meediatööst äh, kampaania ja valimiste ajal. see on oluline ja seda tuleb rõhutada sellepärast, et ähm, objektiivne meediakajastus on osa vabadest ähm, tõkestamatutest äh, valimistest. Euroopa Parlamendi valimiste alane teavitustöö peab olema tsentraliseeritud aga enne, kui me siin midagi teha saame, peame me uurima eh, selle ettepaneku kõiki aspekte ja seda, millised asutused seda teavitustööd eh, te teeksid samuti tuleb vaadata, millised institutsioonilised, personalialased ja rahalised nõudmised siin rakenduksid, kuid Euroopa Komisjon eh, toetab Euroopa Parlamenti igal juhul ning loodab, et see ettepanek võetakse õigeaegselt vastu. palju õnne! aitäh teile, proua volinik ja esimesena, esimese kõnelejana saab sõna härra Šõplin pooleteistkümneks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. Euroopa Parlament soovida, et tema koosseisu valitaks igal pool ühtemoodi, kõik parlamendid maailmas teevad ju seda ja see on ka õige, sest süsteem peab võimaldama kodanikul mõista, mismoodi esindajaid valitakse ning äh, valimissüsteemid kahekümne kaheksas liikmesriigis peavad olema sarnased, kuigi nad ei saa olla identsed, võttes arvesse, et need riigid on siiski erinevad. väga oluline on künnise küsimus. kas äh, peaks olema nii, et ähm, liige peab olema saanud teatud protsendi häältest, äh, enne kui ta Euroopa Parlamenti pääseb? kõikides liikmesriikides sellist künnist ei ole, kuid enamikus siiski on ja see künnis aitab välja sõeluda need kandidaadid, kes tahavad lihtsalt tähelepanu. samas on ka vastuargumente, öeldakse, et künnis piirab poliitilist vabadust ja on liiga kõrge seega peaks künnis olemas olema, kuid mitte liiga suur. seda selles raportis on püütudki teha räägitakse künnisest, kuid mitte ületamatust künnisest. ma leian, et see on igati mõistlik ratsionaalne lahendus, aitäh! aitäh ka teile, proua Presso, sotsiaaldemokraatide nimel poolteist minutit. Eh, suur tänu! ja suur tänu raportöörile selle väga keerulise töö eest ja suur tänu ka proua volinikule toetuse eest meie algatusele. tegemist on tundliku teemaga ja tõesti, parlamendil on õigusloomelise algatuse õigus, me võime muudatusi sisse viia, aga piiratud kujul alates seitsmekümne kuuendast aastast on nõukogu keeldunud valimisseadust muutma selleks, et meie valimised oleksid euroopalikumad. teisisõnu öeldes äh,, siiski on ka selliseid ettepanekuid, mida on kuulda võetud ja mis liiguvad suurema valimis äh, süsteemi harmoneerimise suunas. ja lubage, et ma räägiksin mõningatest küsimustest, kõigepealt Euroopa parteide paremast nähtavusest ja ka äh, kandidaatide nimetamisest Euroopa Komisjoni presidendi kohale, et äh, Äh, väga tähtis on see, kui me mitmeid nädalaid ette juba teame, millised on need äh, nimed, mis on välja pakutud, unustamata siin ka soolist külge ja piiriüleseid nimekirju. et võib-olla oleks võimalik äh, mingi sellesuunaline punkt sisse kirjutada ja ma loodan, et me suudame sellise punkti ka tulevasse seadusse sisse kirjutada härra Uidovski, äh, kaks minutit, palun. E, pani Przewodnicząca, grupa suur tänu. ECR on seisukohal, et praegune valimisseadus on täiesti piisav. meie ei mõista, miks tuleks seda muuta. miks te soovite tsentraliseerida ja harmoneerida valimisseadust Euroopa tasandil? siinkohal märgin kahte asja. kui me valimisiga äh, alandame kuueteistkümne eluaastani või kui me leiame, et äh, hääletamine peaks toimuma pigem internetis siis toob see kaasa eh, mõnede liikmete arvates selle, et eh, rohkem isikuid hakkab eh, hääletama. meie nii ei arva, muidugi on internetis hääletamine mugav, aga tähtsam on ehk siiski rääkida sellest valimisseaduse tsentraliseeritusest ja sellest, et Euroopa partei logo tuleb kasutada koos liikmesriigi partei logoga. meie meelest ei ole see vajalik. uued poliitilised parteid meie liikmesriikides võivad eh, ju teha sellise valiku ka hiljem alles siis, kui nad Euroopa Parlamenti tulevad, miks nad peavad seda tegema juba valimiskampaania ajal? tuleb mõelda ka sellele, et Euroopa Parlamendi legitiimsus põhineb ikkagi sellele, et me austame liikmesriikide traditsioone ja riikide suveräänsust. mida lähemal me oleme rahvusriigi põhimõttele, seda lähemal oleme me ka kodanikule. kui me siin kõike harmoneerime ja tsentraliseerime, siis läheb Euroopa Parlament kodanikust ainult kaugemale ja läheb kaugemale ka tegelikest probleemidest, mis inimesi vaevavad, nii et ma hääletan vastu, aitäh. kaheks minutiks on sõna äh, proua Bagasaur Tunde-Ruisil. Sí, presidenta, muchas gracias. Bueno, a pocas horas de... Suur tänu, proua president. me otsustasime hääletuse edasi lükata ja seda selleks, et täpsustada mõningaid küsimusi selles raportis. ma leian, et siiani ei ole me piisavalt ambitsioonikad olnud. praegusel hetkel on tegemist suure võimalusega meie jaoks, aga me ei ole seda piisavalt tõhusalt ära kasutanud mis puudutab Euroopa Parlamendi valimisi, siis osalusprotsent on tavaliselt kakskümmend viis protsenti ja seda peetakse siseriiklikeks valimisteks pigem sellepärast, et valitsusel on ka väga suur osakaal. ja suured parteid äh, tihti räägivad nad erinevat keelt siin ja, ja kodus. ja mis puudutab seda raportit, siis äh, Äh, väga tähtis on, et läbi selle raporti me teadvustaksime seda küsimust, need Euroopa valimised võivad endast kujutada tunduvalt rohkemat kui lihtsalt hinnangu andmine äh, siseriiklikule poliitikale. me, tegemist on meil siin parlamendiga, kodanike parlamendiga ja Euroopa Parlamendi saadikutel on, lasub ka oma vastutus. nii et äh, võib öelda, et on positiivseid arenguid, aga samas on ka selliseid kosmeetilisi parandusi, mis on eh, sisse viidud, aga samas ka väga ulatuslikke muudatusi. näiteks, eh, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust ja kolmandates riikides elavate kodanike õigust eh, hääletada ja raportis on siiski ka mõningaid äh, küsimusi, mida ei ole piisavalt ulatuslikult käsitletud. härra Scholz, poolteist minutit. aitäh, president, lugupeetud volinik, pärast valimisi, enne valimisi äh, on äärmiselt oluline kõnelda Euroopa äh, Parlamendi valimistest, see peab olema meie päevakorras, aga poliitiliselt võib äh, siin äh, vägagi palju ära teha, me tahame avalikku ruumi Euroopas äh, tugevdada, me tahame, et poliitikud teeniksid Euroopa kodanike huve, me tahaksime, et aktiivne osalus poliitikas oleks palju suurem. kõige suuremaks puuduseks selles raportis on see, et Eh, siin rõhutatakse eh, küll jah, mõningaid eh, häid kavatsusi, aga jutt ei ole niivõrd reformidest, vaid rihkem, rohkem poliitilisest konstellatsioonist nõukogus. niimoodi ei ole võimalik poliitilist ruumi laiendada, siin raportis üritatakse lihtsalt tehniliselt Äh, midagi ära teha, äh, üritatakse mõjutada poliitilise elu dünaamikat, tungida liikmesriikide ühiskonnaelu, demokraatlikud muutused minu jaoks äh, ei tähenda seda, et mis siin raportis kinnas on, see ei tähenda seda, et Saksa suure koalitsiooni ja kodanike huvid on lihtsalt samad Äh, minu arvates on siin tegemist provokatiivse lähendamisega, kõnelejat üritatakse katkestada. härra Terik Kabras Roheliste nimel üheks minut, poolteiseks minutiks. suur tänu, proua president Euroopa valimisseaduse reform on väga oluline. Äh, raportil oli kaks raportööri ja see oli äh, ka signaal, et äh, me oleme ühtsed ja see pole sugugi halb. aga siin raportis jääb puudu teatavast paindlikkusest kui näiteks räägitakse sellest, kas aktsepteerida mõningaid ettepanekuid, mida teised fraktsioonid esindasid ja kahjuks ma pean ütlema, et tegemist on nõrga reformiga, ehm, mis ei suuda ehm, ajaloo taagast üle saada ehm, väga paljudes eh, punktides eh, peaks rapo-, raport olema suuteline kodanike usaldust Euroopa institutsioonidesse taastama, aga paraku see niimoodi ei ole, vähemalt järgmistes valdkondades. kõigepealt raport juhib tähelepanu Äh, kohustuslikule künnisele, mis äh, Saksamaa põhiseaduskohtu arvates on ebaseaduslik ja nüüd äh, tahetakse seda siis Euroopa riikide jaoks kehtestada, see on kindlasti vastuolus vähemuste kaitsega, teiseks riigiülesed nimekirjad, neid mainiti möödaminnes justkui niisama põhjenduspunktides. kolmandas, üllataks on see, et soolise võrdõiguslikkuse Äh, sissetumine on edasi lükatud kuni kahe tuhande kahekümne neljanda aasta Euroopa Parlamendi valimisteni ja me äh, tahame kuusteist aastat kehtestada valijate miinimumeaks, aitäh. proua James EFTD fraktsiooni nimel üheks minutiks, palun ma kuulasin neid avasõnavõtte, kus räägiti eesmärkidest ja ma, ja üritati neid õigustada ja ausalt öelda ma olin kohkunud, kuuldes seda, mida ma kuulsin. George Orwell oleks samuti olnud kohtunud, kuuldes tänaõhtuseid sõnavõtte. ja e, need, kes e, tema raamatuid on lugenud, oleksid seda seisukohta jaganud Äh, tulemuseks peaks olema veelgi vähem demokraatiat, kuigi väidetavalt kutsutakse üles demokraatiat suurendama. vaadake, mis juhtus näiteks Portugali valimistel. kas äh, see eesmärk, äh, millest siin täna räägiti, on suunatud sellele, et eirata rahva tahet ja seda, mis on demokraatlik valimiste tulemus. siiani ei ole ma kuulnud äh, Äh, midagi äh, küberrünnakutest ja ID-vargustest, aga ometigi keskendutakse siin raportis interneti teel hääletusele. Äh, ma tahaksin öelda, et valimisseadus on suveräänsete riikide pädevuses ja mitte selle võõra koja otsustada. härra Annemans, üks minut. kallid kolleegid, seitsmekümne kuuenda aasta aastat tagas selle, et valimised oleksid demokraatlikud ja nüüd äh, parlament soovib äh, ellu rakendada uue valimisseaduse, mis muudaks valimisprotseduuri ja jätaks äh, välja, kogu mängust välja ka mitmed liikmesriigid ja saadikud seeläbi esindaksid tunduvalt vähem liikmesriike ja rahvast ja tegemist oleks ka sellega, et koostataks Euroopa valimisnimekirjad, meile räägitakse, et see toob kaasa suurema demokraatiaga, see selle tulemusena luuakse tunduvalt rohkem väikseid parteisid ja liikmesriigid on need, kes peavad otsustama, et millised on need protseduurid, mida kodanike suhtes kohaldatakse kas te nõustute proua Presso sinise kaardi küsimusega? esimene. palun. teen väga lühidalt, ma tahaksin teile lihtsalt meelde tuletada, et praegustele aluslepingutele tuginedes, ma ei tea, kas te olete neid lugenud, et me esindame Euroopa Liitu, aga mitte liikmesriike, kas te teadsite seda? Eh, er proua, ma tean väga hästi, mis on kirjas aluslepingutes aga mitte sellel põhjusel ei ole mind siia valitud ja nagu te näete, järjest rohkem on neid väikseid libukesi siin ja ma loodan, et neid saab järjest rohkem ja me esindame neid riike ja me oleme nendest riikidest siia valitud. me esindame oma valijaid, oma rahvast ja alles seejärel Euroopat. härra Svoboda, poolteist minutit. Eh, lugupeetud president eh, Euroopa Liidu toimimise leping annab Euroopa Parlamendile võimaluse äh, valimisseaduse reformi algatada. mina olen rõõmus selle üle, et meil on õnnestunud äh, tänu AFCO komisjonile seda võimalust ka kasutada mõte, mis selle raporti äh, aluseks on, väärib toetust. demokraatlik, äh, Euroopa Liidu demokraatlike aluste tugevdamine on äärmiselt oluline selleks, et Euroopa Parlamendi valimistes osaletakse äh, ning see toob kindlasti kaasa suurema valimistel osalusprotsendi ja suurendab kogu Euroopa Liidu väärtust. Euroopa Parlament on demokraatlik organ ning Äh, niimoodi saab ähm, edendada Euroopa vaimu ning ma arvan, et meie huvides on see, et usaldus äh, äh, kodanike usaldus meie vastu püsiks, aitäh. härra Silva Pereira. Obrigado, president suur tänu, proua president. tavaliselt me kulutame aega ja räägime ikka sellest, et meil on demokraatia defitsiit ja meil ei ole piisavalt demokraatiat, aga johtuvalt sellest mul on tõesti äh, Äh, väga hea meel tänada siin Jo Lainenit ja Danuta Hübnerit väga hea raporti eest. tegemist on realistliku raportiga, mis puudutab äh, Euroopa valimisseaduse muudatusi. Euroopa Parlamendil on tõesti siin algatusõigus, meil on õigus ja ka kohustus tugevdada demokraatiat Euroopas. me oleme juba selles suunas väga tähtsa sammu teinud, kui me võtsime viimastel valimistel võtsime arvesse ka seda, kes kandideerib komisjoni. aga väga tähtis on see, et me oleksime paremini nähtavad Euroopa kodanike jaoks. sooline võrdõiguslikkus igal pool Euroopas, samad tähtajad nimekirjade kandidaatide esitamiseks Euroopas, sama kellaaeg hääletusprotseduuri lõpetamiseks ja klausel, mis räägib kolme kuni viie Äh, protsendi künnisest äh, valimisringkondades, kus on rohkem kui kakskümmend kuus saadikut kohta ja niimoodi kodanikud teaksid paremini, kelle poolt nad hääletavad ja kuidas tänu sellele uuele seadusele demokraatia tugevamaks muutub. Frau Präsidentin! Äh, proua president, äh, Saksamaa põhiseadus kuulutas äh, viieprotsendise künnise Euroopa Parlamendi valimistel ebaseaduslikuks, sest muidu ei oleks väikeseid erakondi üleüldse siin kojas. ja sellele vaatama SPD ja Roheliste Liit tahavad seda künnist jällegi sisse Äh, tuua, äh, äh, nad tahavad, nad väidavad, et väikesed erakonnad takistavad parlamendi tööd, selline argument ei pea paika, põhiseaduskohus ütles täiesti õigesti, Graf Lambsdorff FDP-st ja teised on ju ometigi ka siin kojas ja nad ei sega ju mitte kedagi Eh, SBT ja nende liitlased peaksid aru saama, et nende argumentatsioon on eh, aegunud, nad eh, tahavad lihtsalt ära hoida konkurentsi ja kohustuslikku künnist Euroopa Parlamendis kehtestada ja niimoodi mööda hiilida põhiseaduskohtust, see ei ole demokraatlik ja see on kahjulik. järgmisena saab sõna proua Müller üheks minutiks jah, suure enamusega me siin parlamendis äh, alustasime Euroopa Parlamendi valimisseaduste muutust, me tahtsime äh, keskmesse panna lähimuspõhimõttest kinnipidused. minu arvates ei ole põhjust seda äh, künnist kolm protsenti kehtestada, sest et kahes riigis, Saksamaal ja Hispaanias seda ei ole ja see väikeste erakondade eh, võime parlamendi tööd takistada, sellega ma ei ole ka nõus. meil on Saksamaal kaks põhiseaduse kohtu otsust selle künnise vastu eh, sellega tuleb arvestada, sest et muidu jääksid kaheksa miljoni valija hääled lihtsalt arvesse võtmata. Eh, see on demokraatiale kahjuslik ning mina võin kinnitada, et äh, mina olen saanud nelisada kaheksakümmend äh, tuhat häält äh, ja sain üks koma kuus protsenti häältest oma liidumaal ja seetõttu arvan, et mul on täiesti legitiimne õigus seda kõike rääkida. härra Puhner saab järgmisena sõna üheks minutiks. aitäh, president, selle eest, et mulle sõna andsite kolme või viieprotsendise künnise sisseviimine, äh, nagu juba öeldud, puudutab ainult Saksamaad ja Hispaaniat, sest need on ainsad riigid, äh, kus äh, on rohkem kui üheksakümmend kuus saadikut ja ei ole seda künnist. nii et, et kui, mis juhtub siis, kui me selle künnise kasutusele võtame? Äh, äh, need, äh, see, mis on õige väikeste riikide kohta, nagu teie, härra Lõhner, ütlesite, see, Lainen, ütlesite, see ei pea kirja, jah, näiteks Luks-, Luksemburgi saadikute hääled on kaksteist tuhat häält, kui me võtame arvesse selle, kui palju hääli saavad Saksamaa saadikud, siis see on kolmteist korda rohkem, kas see on demokraatlik? mina tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et valijate hääled väikestest erakondadest äh, tuleks äh, samuti arvesse võtta. Äh, inimestel ja kõneleja katkestatakse. proua Maier, üks minut, palun. suur tänu, proua president taaskord üritatakse rohkem Euroopat äh, tekitada, võttes Euroopa Liidu liikmesriikidelt pädevust ja võimu ja anda rohkem pädevust Euroopa Liidule. et see tähendab demokraatia Euroopa Liidu mõistes ja me ei tea, kes on Euroopa Komisjoni president või kes selleks saab. ja räägitakse demokraatia defitsiidist ja naised naised äh, ja mehed peaksid äh, hääletama nimekirjade poolt, kus on Euroopa partei logo ja mis puudutab äh, künnist, siis nii või teisiti väga vähesed Euroopa kodanikud lähevad hääletama, nii et nii või teisiti need valimised esindavad väga väheseid Euroopa kodanikke ja aga samas Hollandi rahvas peab olema esindatud siin ja järelikult peab see olema Hollandi seadustega paika pandud. härra Preeda, üks minut. Äh, äh, jah, äh, tahaksin õnnitleda Jo Lainenit ja Danuta Hübnerit sellest ajast saadik, kui mina parlamendis olen, olen, on see teine katse Euroopa Parlamendi valimisi reformida eelmise parlamendi ametiaja jooksul me nägime, et see ei ole sugugi kerge, meil ei ole sugugi kerge leida tasakaalu ambitsioonide vahel ja selle vahel, mis on teostatav. nüüd üritame seda jälle teha, me tahaksime et Euroopa seadusandlus ei oleks ainult summa kahekümne kaheksa liikmesriigi valimisseadusest, me peame Hübneri ja Laineni raportis olevaid ettepanekuid toetama, me peame su-, suunistest kinni pidama, mis AFCO komisjonis heaks kiideti, sest et on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamendi valimistel Euroopast rohkem kõneldakse, me peame kindlaks määrama eh, standardid, mis tagavad nende valimiste demokraatliku legitiimsuse ja siin tahaksin mainida kolme punkti, mis on minu jaoks olulised ja mida ma kogu aeg toetan. Eh, kõigepealt eh, demokraatlike menet-, äh, menetlustest äh, kinnipidamine, valime, äh, kandidaatide ülesseadmisel, elektroonilised valimised, ma arvan, et niimoodi suudaksime rohkem valimi, valijaid valimistele kaasata. ma arvan, et suur muudatusettepanekute arv ei sea ohtu seda tasakaalu, mis AFCO komisjonis saavutati. härra Haurigo, Tondo üheks minutiks. suur tänu, proua president. nelikümmend aastat hiljem, kas tõesti ei peaks nüüd muutma seda valimisseadust, alates seitsmekümne kuuendast aastast Euroopa on muutunud ja ma arvan, et me peaksime ka seda seadust muutma. meie, kes me oleme siin, ähm, meil peavad olema samad reeglid, samad õigused, meil on vaja valimisseaduse harmoneerimist, kas pole nii? kas te ei arva, et oleks hea, et Euroopa parteid oleksid esindatud, mitte et omavahel oleksid liidetud või koos liikmesriikide parteid, me esindame Euroopa Liidu, Euroopa suveräänsust ja meil on vaja, et meil oleksid samad reeglid ja kui me oleme siin, siis meil on vaja piiriüleseid nimekirju ja niimoodi iga nimekirja liider esindaks just äh, selle äh, nimekirja, selle partei ideid. ja viimane küsimus, küsimus tahaksin esitada selle rohelistele ja kuuele. me teame kõik, et see ei ole täiuslik ja see peaks olema parem, ma olen nõus sellega aga miks te nende poolt olete, kes on Euroopa vastu, kas te nõustute sinise kaardi küsimusega härra Le Bretoni poolt? kolmkümmend sekundit, palun suur tänu, et te andsite mulle võimaluse ja ma olin vapustatud, kuulates teid et teie meelest me enam ei esinda siin rahvaid ja nüüd selle valimisseaduse reformi käigus hakkaksime me esindama Euroopa parteisid ja mina isiklikult arvan, et tegemist on eksimusega ja viimane võimalus, mis teil on jäänud selleks, et Euroopa Liitu päästa, on lepitada ta rahvastega ja see oleks minupoolne äh, Eh, minupoolne nõuanne teile, et ma olen selle poolt, et lammutada see Euroopa Liit, aga see oleks viimane võimalus, kuidas te suudaksite päästa selle Euroopa Liidu, mis te arvate sellest? aga kui Euroopa rahvad, see ongi Euroopa. Euroopa rahvad ongi Euroopa mida, mida mina soovin, ma soovin Euroopa Äh, poliitilisi parteisid, ma ei soovi, äh, et liidetaks, et oleks äh, kogum väikestest parteidest, ma soovin äh, liikmesriikide vahelisi piiriüleseid nimekirju ja me peame selles suunas liikuma. härra Kirik, üks minut. ja SPDCU on teinud äh, vigasid äh, ja tahavad jällegi nüüd selle raporti läbi seda kolme protsendi küljust, seda, seda nad näitavad üles täielikku äh, põlgust põhiseaduskohtu otsuse vastu. CSU kolleeg juhtis tähele sellele, et noh, et me vaatame seda olukorda. mulle näitab, et nad on meid alahinnanud, valijad oskavad meid üha rohkem hinnata äh, jah, me oleme väikesed, aga meie kaitseme demokraatiat ja miks me seda teeme, sellepärast äh, äh, minul on praegu palju rohkem raporteid juba koostatud kui paljudel kolleegidel kümne aasta jooksul Äh, mina äh, suhtun äh, tõsi, tõsiselt Saksamaa ühe suurima valimisringkonna kodanike muredesse. ma olen saanud väga palju hääli sellepärast, et mina suhtun oma töösse siin tõsiselt ja teie tegelikult kardate meie Asterixidega konkureerida. kui te aga põhiseaduskohtu otsust eirate, siis üritate väikestele erakondadele varvastele astuda ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni, kuus inimest on sõna palunud ja kõigepealt härra Pospišil üks minut, palun. härra Pospišil, kas ma hääldasin teie nime valesti? Äh, lugupeetud äh, president, äh, ma jälgisin seda arutelu ja toetan seda ettepanekut, mis raportis on tehtud minu arvates oleks väga tore, kui oleks elektroonilised valimised, aga selleks on vaja need valimised elektron-, europaniseerida. mina siiski leian, et valimised peaksid jääma riiklikule tasandile kui toimuvad valimised mingis konkreetses kui me tahame valimised mingist konkreetsest riigist ära võtta, siis me lõhume selle sideme, mis on saadikute ja rahva vahel. iga inimene peab saama aru, teadma, mis parlamendis toimub, suutma seda oma emakeeles jälgida ja kui me selle süsteemi ära kaotame, siis eh, valijad eh, eh, isegi võib-olla ei tunne oma saadikuid ja paljud ei tulegi valima, aitäh vaadates läbi valimisseadust, äh, üritame me luua Euroopa teemast. niisiis muudatusettepanekuga üks öeldakse, et Euroopa Parlamendi saadikud valitakse Euroopa Liidu kodanike esindajatena, mitte liikmesriikide kodanike esindajatena aga Euroopa rahvast ei saa lihtsalt, rahvaid ei saa seadusega olematuks teha ja sellest peavad kõik aru saama Äh, me tahame selle valimisseadusega kolmeprotsendist äh, künnist kehtestada ja niimoodi jätame järgmisest äh, Euroopa Parlamendist kõrvale mõned liikumised ja, ja mõned, kes võtavad sest sõna Saksamaa vastu. uue valimisseadusega me tugevdame nende erakordade domineerimist, mis on rahva vastu punkt kakskümmend üks selles raportis edendab eh, eh, nõndanimetatud Euroopa sulatusahju, heidab kõrvale liikmesriigid, eh, aga ometigi peaksime tunnistama ka vähemuse keeli Euroopa valitsustel. härra Aristi Agons, palun. aitäh, president, see reform ei edenda Euroopa institutsiooni demokraatlikku reformimist ega suurenda otsuste langetamise demokraatlikku legitiimsust. see ei eh, ole meie kodanikele ligitõmbav. me eh, peaksime pöörama tähelepanu ka regionaalsetele erakondadele eh, mina räägin näiteks Baskimaast, baskid on rahvas ilma oma riigita ning me leiame, et äh, meie äh, kodanikud lihtsalt tõrjutakse selle reformiga Euroopa demokraatlikest protsessidest kõrvale. Äh, me vajame rohkem Euroopat, rohkem euroopalikku legitiimsust, aga siis võiks ju moodustada üle-euroopalise ühe valimisringkonna. härra Preda ma arvan, et see ettepanek on tõesti suurepärane, ütleb proua Reeda, kui me vaatame, et praeguses olukorras peaaegu kõik Saksa saadikud eh, on valmis eh, toetama seda valimisseaduse muutust selleks, et seda künnist tagasi saama. Eh, ma arvan, et me peaksime tõesti võimalust kasutama ja teha ambitsioonika ettepaneku ja võtma kasutusele ka üle-euroopalised nimekirjad Eh, Euroopa valimiste Euroopa eh, mõõdet ei eh, suurendata ju niimoodi, et me paneme valimissedelile Euroopa erakonna logo või jätame väikesed erakonnad parlamendist välja. ma arvan, et saadikud erinevatest saadikutest peaksid tõesti olema valmis üks, üksteisega koostööd tegema, ühiseid poliitilisi seisukohti saavutama ja seda võiks saavutada üle-euroopaliste nimekirjadega aga sellisel kujul ei ole see mm, valimi ettepanek lihtsalt eriti ambitsioonikas ja tahetakse lihtsalt parlamendis Saksa väikeseid erakondi välja tõrjuda. härra Boltšak. kui paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem byl tou diskuzí poměrně překvapen. Ma olin üllatunud, kui ma neid arutelusid siin täna kuulsin see künnis, äh, sellest kõneldi korduvalt, Saksamaa põhiseaduskohus äh, on jõudnud järeldusele, et äh, see künnis on vastuvõetamatu mina aga pean ütlema, et ka Tšehhimaal on põhiseaduskohus selle kohta otsuse langetanud ja otsustanud äh, et äh, see künnis võiks alles jääda, see ei ole põhiseadusega vastuolunud, see tähendab, et kaks põhiseaduskohust on langetanud erinevad otsused ja see näitab, milliste probleemidega me silmitsi oleme, ettekujutus, et põhiseadus äh, õigus, äh, riigiõigus erinevates liikmesriikides saaks kuidagi muuta, see minu arvates on vale ning äh, siin äh, tekivad pinged, mis ei ole sugugi head ja ma arvan, et oleks tore, kui meil oleks ühiselt reeglid. aitäh. härra Ferreira, palun. lugupeetud äh, juhataja vaatame siis, millised on olnud hiljutised arengud. aluslepinguid on muudetud kodanike selja taga, mingit demokraatlikku kontrolli ei ole olnud, referendumeid ei ole toimunud, või kui referendumid on toimunud, siis nende tulemusi on ignoreeritud, sest äh, nii on paremini sobinud. reeglid on paigas, aga neist hiilitakse mööda. seda näeme ju ka näiteks eelarve puhul. proua Merkel äh, õigustas seda ja ütles, et äh, me peame ju tagama, et poliitika ei muutuks, kui valitsus muutub see tähendab seda, et suveräänsetesse otsustesse sekkutakse meelevaldselt. valitsusi valitakse äh, Äh, poliitikaid kehtestatakse, aga demokraatlikult valitud parlamenti ignoreeritakse. ma arvan, et Euroopa Liidu ebademokraatlik loomus on täiesti selge, kogu Euroopa projekt on ebademokraatlik ei ole ju mingit mõtet seinu teist värvi värvida, kui see maja äh, sisuliselt ei muuda. selles äh, raportis on mitmeid väga, väga selgelt ebademokraatlikke elemente proua Kretsu. suur tänu kõigile sõnavõtjatele. aitäh kõikide äh, sõnavõttude ja väga huvitava debati eest. ma tahaksin kokkuvõtteks korrata, et komisjon toetab täielikult Euroopa Parlamendi jõupingutusi vastu võtta see väga õigeaegne ja ambitsioonikas ettepanek meie oleme seisukohal, et Euroopa Liidule annab see uut demokraatlikku hingamist ja selleks on meil vaja ka ühiste kandidaatide nimekirja. Euroopa poliitilise projekti sisu tähendab seda, et meil on vaja tõhusat demokraatiat, milles on täielikult hõlmatud ka kodanikud. meil on vaja tugevdada sidet või seost valimiste ja kodanike esindajate valimise vahel ja Euroopa Komisjoni presidendi valimine Euroopa Parlamendi poolt on tegelikult üks näide sellest, et kodanikud saavad osaleda Euroopa tähtsate otsuste tegemisel. nagu ütlesin juba alguses, kordan veel kord lõpus, väga oluline oleks sisse seada ka sookvoodid või muud vahendid soolise tasakaalu saavutamiseks. ma toetasin seda ka siis, kui olin Euroopa Parlamendi liige tegemist on, meie tänase ettepaneku näol on tegemist väga konkreetse ettepanekuga, mis aitab Euroopa projekti uuesti üles ehitada ja annab kodanikele aktiivsema rolli Euroopa demokraatia kaitsel. ütlesin juba alguses, et praegu elame sellisel ajahetkel, kus tõesti tuleb suuta taas saavutada Euroopa kodaniku usaldus Euroopa institutsioonide vastu. suur tänu! suur tänu ja sõna saavad uuesti raportöörid, kõigepealt proua Hübner, üks minut suur tänu ähm, kõikidele sõnavõtjatele. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin tänada nii neid, kes ütlesid, et meil ei ole piisavalt ambitsiooni, kui neid, kes ütlesid, et ambitsiooni on liiga palju, sest tegelikult oli siin ju kaks sellist leeri. Neile, kes süüdistavad meid ambitsiooni puudumises ja ütlevad, et raport on äh, hambutu, ütleksin ma, et mõnikord äh, on ju elus nii, et me tahaksime oma idee taha saada rohkem inimesi ja siis äh, kukub välja nii, et ambitsioon äh, väheneb, kuni leitakse vähim äh, ühine nimetaja. teatud määral seletab see ju ka seda, miks ei ole võimalik kõike teha kõiki asju, mida me tahaksime, ei ole võimalik teha ka sellepärast, et on kindel menetluskord, me peame pöörduma nõukogu poole, kuid nõukogu tihti ignoreerib meie ettepanekuid, milleks alusleping annab talle ka täieliku õiguse. seetõttu tuleb välja mõelda midagi sellist, mis suudaks kogu süsteemi läbida ja viiks meid sammu võrra kaugemale ning siis oleks Euroopa Parlamendil ka rohkem õigust otsustada, mismoodi valimisprotsess või valimismenetlus siin toimub see selgitab seda, miks äh, ei ole selles raportis võib-olla piisavalt ambitsiooni. kuid teisele leerile, kes ütleb, et me läheme liiga kaugele, vastaksin ma seda, et ma ei nõustu teiega absoluutselt. Te ütlete, et me läheme liiga kaugele et me võtame enda kätte liiga palju vastutust, et me võtame selle ära suveräänsetelt riikidelt, kellel on iseotsustamisõigus, aga mina vastan teile, et see ettepanek toob Euroopa Parlamendi liikmed valijatele lähemale ja ma usun, et see ettepanek toob Euroopa kodaniku lähemale ka Euroopale. see tähendab seda, et me saavutame selle ettepanekuga ka selle, mida Euroopal on praegu kõige rohkem vaja. me kahandame kõige suuremat probleemi, milleks on suur distants Euroopa kodaniku ja Euroopa Liidu vahel. seega ma loodan, et meie diskussioonide valguses, ma pean silmas diskussioone, mis toimusid komi-, komisjonis ja mis toimuvad nüüd siin ja mis toimuvad ka edaspidi, et äh, nende diskussioonide valguses, isegi kui kõik ei ole alati väga roosiline, nagu proua volinik ütles, jõuame me ikkagi lähemale sinna, kuhu me tahame jõuda, ehk siis selleni, et Euroopa Parlamendil oleks õigus ise otsustada, milline on tema valimismenetlus. George Shapley ütles, et ilmselt oleme me ainuke parlament ähm, maailmas, äh, mis ei saa ise otsustada, milline on tema valimismenetlus. ja viimaks tahaksime rääkida ka künnisest ähm, Saksa konstitutsioonikohuse seisukohti selgitab ilmselt äh, Joe Lainen, aga mina tahaksin omalt poolt öelda, et konstitutsioonikohus ütles ju ka seda, et kui oleks olemas Euroopa, äh, Euroopa-ülene õigusakt selle künnise kohta, siis oleks asjad hoopis teisiti ja seetõttu ma leian, et me võiksime selle künnise kehtestada ja siis kaoks ära see, et erinevad konstitutsioonikohtud õigust erinevalt tõlgendavad. suur tänu kõikidele kolleegidele, ma loodan, et teil on veel aega otsustada, kuidas te hääletate, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna äh, härra Lainen, kes on teine raportöör. jah, ka mina tahaksin tänada kõiki neid, kes selles arutelus osalesid, kolleeg Schöplen ütles, et miinimumkünnis on hea, aga see ei tohi oleks liiga kõrge ja seda me olemegi teinud, me vaatasime, mis kahekümne kuues liikmesriigis on seal on künnis kolm protsenti ja meil on kaks riiki, kus sellist künnist ei ole ja oleme neile ka selle välja pakkunud. tegemist on millegagi, mis on normiks enamikes liikmesriikides seal on sellega harjutud, seda, sellega lepitakse. tegelikult kolleegid, Saksamaa põhiseaduskohus oma otsuses äh, Äh, jättis, jättis ka võimaluse siiski miinimumkünnise kehtestamiseks, öeldi, et niikaua, kuni Euroopa tasandil seadused ei ole, otsustame meie oma riigi kohta Äh, ja ta ütles, et äh, nad jälgivad arenguid Euroopa Parlamendis, arvestades Euroopa Parlamendi uusi pädevusi, uusi ülesandeid. Äh, näiteks me valime nüüd Euroopa täidesaatvat võimu, me valime Euroopa Komisjoni presidenti ja võib-olla nad ka muudavad siis oma otsust künnise kohta Eh, nii et, et eh, mul on, siin on esitatud eh, ühekülgseid argumente, jah, ma mõistan väikeste erakondade seisukohta, aga ma arvan, et sellele asjale ei peaks lähenema nii ühekülgselt. ja ma sain julgust kolleegidest, kes ütlesid, et me oleksime võinud minna palju kaugemale jah, möödunud ametiaja kogemustest me teame, et me peaksime sellist kaheastmelist lähenemist kasutama. esimene aste, see, mis praegu võimalik on ja siis tuleme jälle edasiste ettepanekutega, mis eh, tõenäoliselt eh, vajavad arutamist liikmesriikide parlamentide ja valitsustega eh, ja meil on tõesti plaanis nõuda ka üle-euroopalisi valimisnimekirju äh, ja samuti äh, jah, seda äh, viimasel valimiste perioodil me nägime juba, et seda kõike ei ole võimalik kohe saavutada. jah, nagu volinik Reetu ütles, tegemist on olulise verstapostiga nagu juba öeldud, kõik need ettepanekud, mis siin tehtud on, on suur samm edasi ning Äh, seda äh, ei tohiks me silmist kaotada, sellepärast et äh, kui me selle, kui me selle, kui see asi läbi ei lähe, siis sellel ametiajal meil mitte mingisuguseid reforme ei ole ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal peame siis jällegi vana menetlust kasutama, mis on osutunud üsnagi puudulikuks ja lõpetuseks tahaksin öelda, et kes nõus ei ole sellega, et meid äh, Eh, valitakse küll oma liikmesriikides, aga siis, kui me oleme siin parlamendis, siis me esindame kogu Euroopa Liidud, eh, liitu ja mitte ainult oma liikmesriike ja nende puhul ma ei saa mitte midagi ette võtta, sest euroskeptikud lihtsalt on olemas ja eh, nemad on siin kojas vähemus ja selleks nad siin ka jäävad. suur tänu, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus